jätkame jälle oma kohtumist. meil on külalised meie agentuuridest. Nad olid juba siin, kui me alustasime eh, uue parlamendiga, koosseisuga. me teame, neid asutusi nüüd paremini ja saame neilt aruandeid igalt selle kohta, mis toimub ja millised on plaanid lähiaastateks. direktorid istuvad eh, juba siin saalis meie hulgas ja tutvustavad lühidalt oma asutusi ja seejärel tulevad küsimused ja vastused. ja ma alustan James Kalehast, kes on CDFOP-i Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse direktor. palun, nüüd on teil sõna ma tänan, lugupeetud saadikud, mu daamid ja härrad. Euroopa äh, agentuurid toovad Euroopa kodanike vajadustele lähemale ja agentuurid, kes asuvad erinevates liikmesriikides, sümboliseerivad ka seda, et Euroopa Liit kuulub oma kodanikele ja nende kodanike vajadused ja pürgimused on agentuuride tegevuse taganttõukavaks jõuks. seitsmekümne viiendal aastal loodi Cedefop ja koos Eurofondiga on Cedefop seega üks kõige vanem Euroopa agentuur kõigepealt äh, Sedefop loodi jaotatud Berliinis ja siis lahkus ta ühendatud äh, Berliinist üheksakümne viiendal aastal Thessalonikisse. nelikümmend aastat on Sedefopi tegevuse keskmes olnud lisandvääruse loomine kutseõppes ja kutsekoolituses tööhõive huvides Need nelikümmend aastat on olnud muutusterohked, kahekümne esimese sajandi väljakutsed on olnud suured, sealhulgas on Euroopa Liidul nüüd omad eesmärgid töökohtade loomisel ja majanduskasvu vallas ja see tähendab ka uusi oskusi on vaja õpetamisel ja õppimisel. meil on vaja kogu aeg revideerida oma nägemust selle kohta, millised kaasaegsed õpp-, õpisüsteemid peaksid olema ja sellel eesmärgil on CDFOP oma motoks neljakümne tegevusaasta jooksul on valinud eh, vanadelt juurtelt kujundada välja uued marsruudid. juured, eh, mis on vanad, eh, peavad nüüd meile kätte näitama uued teed, marsruudid, võimalused, kuidas töökohti juurde luua ja majanduskasv taotada. traditsioonilised koolitussüsteemid on need vanad juured ja nüüd peab olema tagatud üleminek õppeprotsessidest tööprotsessidesse ja need vanad juured peavad andma ka uued võimalused inimestele, uusi oskusi ja kvalifikatsioone omandada kogu aeg, kogu tööelu keskel. ja ei tohi neil teel ees seista riikide piirid. õppimine peab olema elukestev on samas äh, vaja tagada inimväärne töö ja elujärg ning äh, tagada, et meie töötajad oleksid ka konkurentsivõimelised. kaasaegsed koolitussüsteemid kujunevad välja mm, ja Euroopa koostöö on siin väga positiivselt mõjutanud toimuvaid arenguid. CDFOPki on etendatud peatähtsat rolli Euroopa koostöö ja koolituse eh, kaudu ja aidanud kujundada koolituspoliitikaid, mis tõesti tagavad majandustulemuse, sotsiaalse kaasatuse. CDFOP annab oma panuse mm, ja Euroopa Komisjon, nõukogu liikmesriigid, sotsiaalpartnerid on palunud CDFOPil eh, oma tegevusega jätkata mina ise olen saanud äh, kogemuse sellest, kuidas Sedefopi äh, teadmistest on kasu äh, uurimisprogrammides, külastusprogrammides, kuidas Euroopa ideed viia lähemale kohalikule tasandile ja parandada koha peal koolitus- ja kutseõppe praktikaid. töö kujundamaks kaasaegseid koolitussüsteeme on väga tähtsal kohal meie töös ka aastal kaks tuhat neli, neljast peale kuni käesoleva aastani. koos liikmesriikide ja sotsiaalpartneritega oleme me üritanud ka suurendada töö käigus toimuvat väljaõpet ja aidata nii edendada nende karjääri. aastal kaks tuhat neliteist oleme me toetanud Euroopa praktikantide liitu, toetas seda ka komisjon ja loodi partnerlussuhete foorum, et seda praktikanti õppereformi paremini läbi viia ja Maltas ja Leedus toimus ka riigi tasandi uuring ja kaks tuhat kolmteist Sloveenias, Kreekas ja Itaalias nende riikide palvel toimub samasugused praktikandi õppe uuring ja tähtis on, et kutseõppe, kutsekoolituse süsteem muutuks paindlikumaks ja et oleks parem mobiilsus õppimisel ja töötamisel ja et oleks kõikvõimalikud õppeinstrumendid kogu elukestva õppe käsutuses. kakskümmend kuus riiki äh, on, mm, omavad linki Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule, mis võimaldab võrrelda liikmesriikide kvalifikatsioone riikide vahel ja Sedefop toetab seda protsessi. möödunud aastal Sedefop avaldas esimese ülevaate, mis puudutab ka vabahariduse ja mitteametliku hariduse olukorda. ja me kavatseme eh, seda edaspidigi kontrollida ja ka meie suunised kontrolli kohta ajakohastada selle kohta, mida me teeme, on dokumendid kahekümne seitsmes äh, keeles ja äh, pärast seda, kui aastal kaks tuhat viis protsess käivitus, nelikümmend seitse online CV-d on äh, koostatud ja kolmteist miljonit möödunud aastal oli online CV-sid jätkame selle teemaga ka, ka aastal kaks tuhat viisteist. tähtis on, et me võtaksime vastu Euroopa Liidu eh, krediidipunktide süsteemi koolituses ja tähtis on, et koolitus toimuks kõikjal kõrge, kõrgemal eh, tasemel ja aluseks oleksid need soovitused, mis on vastu võtnud nõukogu ja parlament. üheskoos me eh, parandame ka koolitussüsteemide ja Euroopa ja liikmesriikide tööturgude vajadusi ja oskuste pakkumine ja nõudluse prognoosid on väga olulised meie töös. me vaatame, millised on trendid eh, tööturul ja see on peatähtis meie koolitussüsteemide välja töötamisel. me analüüsime ka kõiki trende liikmesriikide tasandil ja öö, eh, nii tuleme vastu nendele väljakutsetele, mis öö, eh, meie kasvav ja arenev roheline majandus ka meile esitab. nii et tähtis on, et oskused vastaksid majanduse nõudmistele. sellest räägiti ka möödunud aastal Davoses ja aasta lõpus Sedefop avaldab esimese ehm, oskuste ülevaate ehm, Euroopa täiskasvanute hulgas ja räägib ka sellest, kuidas praegu on paigast ära pakkumise ja nõudluse ehm, suhe kindlasti peame mõtlema ka, kuidas edasi töötada oma koolituskavadega kriisist väljumisel. ressursid on piiratud, haridus ja koolitusasutused eh, peavad vähemate ressurssidega toime tulema ja mitte alati ei vasta nende poolt tehtav tööturu vajadustele. meie anname omapoolse panuse eh, oma aruandega, kus me käsitleme kutse ja äh, kutseõpet ja kutsekoolitust, vaatame liikmesriikide koolituskavasid ja kui me tahame aidata kaasaegsete koolituskavade väljatöötamisel, äh, siis me peame silmas seda, et äh, inimesed peavad nendest koolituskavadest ennekõike kasu saama. meil on ka terve rida eraldi algatusi. me tahame meie reformid koolituses ja vastavusse tööturul ja majanduses toimuvate reformidega. meil on ka uued ülesanded, me tahame rohkem riigipõhist informatsiooni jagada, analüüsida riike ja ka otse toetada mõnda riiki või riikide rühma. ja lõpetuseks, CDFOP tahab jätkuvalt toetada Euroopa Parlamenti tema töös ja oleme valmis andma mis tahes informatsiooni eh, Euroopa ja liikmesriikide arengute kohta kutseõppe ja kutsekoolituse vallas, et toetada eh, parlamendi tööd. kaasaegne kutseõpe ja kutsekoolitus on midagi, millega töö kunagi ei katke, haridus ise ju on elukestev protsess. lähiaastatel CDFOP koondab veelgi rohkem tähelepanu Euroopa kodanike haridus- ja koolitusvajadustele selles väga mitmepalgelises sotsiaalses ja majanduslikus kontekstis. meie eesmärgiks on saavutada tulemusi ja algatust üles näidata nii, et kodanikud saaksid sellest otsest kasu oma isiklikus elus ja ka majanduse kasv võidab sellest. tänan aitäh. ja nüüd annan sõna härra Menendez Valdesele, kes on Euroopa töö ja elutingimuste parandamise fondi esimees. palun, teil on sõna. aitäh. jah meie kaks siin oleme natukene vanemad kui nelikümmend aastat, aga ka meie agentuur tähistab sel aastal siis oma neljakümnendat aastat, aastapäeva, see tähendab, et Euroopa agentuurid on eksisteerinud juba nelikümmend aastat, sest meie omad kuuluvad vanimate agentuuride hulka ja ETF sai alles kahekümne aastaseks, nii et, et nemad on meist palju nooremad meie tutvustasime siin komisjonis hiljuti oma agentuuri tööd, ma ei taha hakata kordama, mida ma tol korral ütlesin. Te olete saanud ka selle dokumendi, kus on üksikasjalik info tegevusest kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja väljavaadetest kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks, samuti tulemusnäitajad. loodetavasti saite selle ka meili teel, sest seal on lingid kõigile erinevatele raportitele, mida ma mainisin Eh, oma sõnavõtus tahaksin juhtida tähelepanu vaid mõnedele punktidele, mis võib-olla pakuvad teile erilist huvi, aga ma ei hakka siis kõigest põhjalikult rääkima. Eurofond eh, on eh, koostanud sada kakskümmend neli trükist erinevates keeltes üheksakümmend neli protsenti oma eelarvest oleme ära kasutanud ja üheksakümne üheksa protsendi ulatuses oleme ära kasutanud oma personali. meie tegevus möödunud aastal ja ka varasematel aastatel kasutasime siis ära kolmsada kakskümmend, meie teadmisi kasutati ära kolmesaja kahekümne kaheksa Euroopa Liidu poliitilise dokumendi koostamiseks, sest meie ülesanne on just varastada, varustada siis eh, seadusandjaid eh, teabega ja see on siis nelikümmend protsenti rohkem kui möödunud aastal ja kolmkümmend kuus eh, dokumenti on siis koostatud just nimelt siin kojas Euroopa Parlamendis. me oleme pidevalt keskendunud neljale poliitilisele prioriteedile, eh, mis on kirjas meie nelja-aastases tegevuskavas ja tutvustan neid lühidalt, juhtides tähelepanu mõningatele tegevustele, mis me nendes valdkondades oleme läbi viinud. alustaksin eh, tööturul osalemisest ja tööpuuduse vastu võitlemisest, eh, see on Eurofondi jaoks esimene prioriteet Äh, oleme tegutsenud sellistes valdkondades nagu töökohtade loomine VKE-des, samuti oleme uurinud äh, sooliste lõhede mõju äh, tööturule, see, kuidas see naiste väiksem osalus tööturul olukorda mõjutab. selliseid uuringuid jätkame ka sellel aastal Eh, see peaks aitama siis saavutada need tööturu osaluse määrad, mis on paika pandud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias ja vaatame, millised tööturureformid toimivad eh, näiteks eh, reformid mitmes, mitmes riikides, kus üritatakse mitte suurendada tööjõuga kaasnevaid palgakulusid. nii et, et me tõesti saame oma uurimistöö läbi poliitikutele näidata, millised on arukad meetmed, mida Äh, oleks võimalik kasutada. jätkame tegevust ka äh, noorsoo teemal, äh, vaatame, kuidas näiteks idufirmade toetus noortele olukorda mõjutab ja samuti pöörame tähelepanu teistele noortega seondunud valdkondadele, näiteks noorte inimeste sotsiaalsele kaasatusele, noorsootagatisele ja ja noorsooettevõtluse algatusele. siis pakuvad meile huvi ka veel töötingimused ja töö kvaliteet. töö kvaliteet on eh, Eurofondi uurimistöö keskmes viimasel ajal. Eh, ma tahaksin öelda, et üks eh, meie peamisi vahendeid on Euroopa töötingimuste uurimus ja paari päeva pärast peaks siis peaksime siis intervjueerima ligemale nelja tuhandete Euroopa kodanikku, esitama neile küsimusi nende töötingimuste kohta, äh, viime läbi siis uue hinnangu töökohtade kvaliteedi kohta, aga samuti uurime äh, elukalliduse aspektist, millised on need tingimused, äh, mis muudavad elu, töö kogu elu jooksul jätkusuutlikuks millised on need tingimused, mis võimaldavad inimesi tööturule kaasata ja roh-, pikemat aega tööturul püsida, pöörame tähelepanu siis töökohtade iseloomulikele tunnustele, töökohtade kvaliteedile ja samuti tööturupoliitikale. viime läbi ka veel terve rea muid üritusi, mis on seotud erinevate poliitikatega, mis aitavad olukorda jätkusuutlikumaks muuta, näiteks Äh, paindlikkusmeetmed, äh, tegevuspoliitikad, mis võimaldaks inimesel keset karjääri siis äh, oma karjääri kulgu muuta ja leida uus töökoht, mis oleks pikemas perspektiivis jätkusuutlikum, siis kolmandal huvipakkuval kohal Äh, on midagi, mis on ka Junckeri äh, sõnumis kesksel kohal, nimelt sotsiaalse dialoogi taaskäivitamine. sotsiaalne dialoog on Eurofondi jaoks oluline teema ja oleme vaadanud, äh, kuidas töösuhted ja sotsiaalne dialoog üldiselt on muutunud ning vaatame sotsiaalpartnerite osalust ettevõtte majandusjuhtimises, samuti Euroopa poolaastas ja selles, kuidas kõiki neid reforme rahvus, riik, riikide tasandil ellu rakendatakse. me oleme üritanud leida kooskõla Euroopa Liidu tasu, tasandi ja liikmesriikide tasandi vahel kooskõla vaatame just nimelt põhitegevusi, põhiteemasid töösuhetes, palga vallas toimuvad muutused, tööaja uuringud ja nõnda edasi. ja lõpetuseks meie neljas prioriteet on elukvaliteet ja sotsiaalpoliitika. jätkame tööd selle projektiga, mis on suunatud sotsiaalsele mobiilsusele Euroopas ning suureks osaks meie tööst on siis avalike teenuste läbivaatamine, see on midagi, mis on Euroopa majanduse jaoks väga oluline, väga oluline Euroopa sotsiaalseks mudeliks väga palju on see teema seotud sellega, mil määral kodanikud usaldavad institutsioone, mõnikord on see usaldus seatud kahtluse alla, pidades silmas neid raskeid aegu, millega me kriisist saadik silmitsi oleme olnud, see on mitte aastast kaks tuhat kaheksa. ning eh, loomulikult eh, võite te erinevate dokumentidega ise tutvuda, aga nüüd keskenduksin mõnele punktile, mida te praegu just nimelt eh, siin ise arutate Eh, sest eh, mõnedega nende teemadega oleme ka tegelenud, näiteks deklareerimata töövastane võitlus. Eh, me oleme üritanud luua sellist teadmiste panka ja oleme oodanud siis just nimelt teie lõpuotsust. ja kindlasti on see üks teema, millesse soovime oma panust anda ning samuti tahaksime tähelepanu juhtida sellele, et Euroopa Parlament on kiitnud heaks Äh, töötleva tööstuse tulevikku puudutava pilootprojekti. see projekt on usaldanud, ei ole usaldatud Eurofondile, vaid äh, peadirektoraadile, me loodame koostöölepingu allkirjastada pea, peatselt ja kindlasti vaatame, kuidas see otsus mõjutab tööhõivet, tööhõivepoliitikat ning äh, vaatame erinevaid Euroopa taasindustrialiseerimise stsenaariumeid. tegeleme ka selliste teemadega nagu ettevõtete Euroopast väljaviimine, Euroopasse tagasitoomine ning samuti sooline mõõde ja teised elemendid, mis on seotud näiteks VKE-de kaasatuse ja palju muuga. tegemist on projektiga, mis kestab vähemalt kolm aastat ning me jätkame koostööd teiste Euroopa Komisjoni, Euroopa Komisjoni ja teiste organisatsioonidega ja lõppkokkuvõttes jõuab see info ka Euroopa Parlamenti meil on käimas koostöö teie komisjoniga ka tööaja ja emadus- ja vanemapuhkuse eh, teemadel. me hakkame juba sellel kuul arutama meie järgmise nelja-aastase programmi ettevalmistamist perioodiks kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja siin oleks meil tõesti vaja poliitikute panust ja meil on väga hea meel, Äh, kui oleks väga hea meel, kui te räägiksite, millised on teie prioriteedid. Äh, te võite meie töösse kaasa oma panuse anda kui üksikud parlamendisaadikud, kui tööhõivekomisjon ja, ja ise võite valida endale sobiva vormi. oma sõnavõtu alguses äh, vistu, viitasin sellele, et me oleme eksisteerinud nelikümmend aastat ja tahaksin öelda, et Eh, paljud ametid on nüüd juba neljakümneaastased, meie oleme koordineerinud neljakümne 40 eh, me hakkame koordineerima esimesest märtsist neljakümne kahest ametist koostamast võrgustikku ja eh, osaleme siis ka nendes aruteludes, mis puutuvad Euroopa ametite tulevikku. ja tahame seda koordineerimisperioodi kasutada siis selleks, et leida uusi koordineerimisviise me oleme juba äh, põhise äh, eelarve kontrolli komisjoniga seda asja arutanud äh, ja tegemist on siis kahe komisjoniga, mis on meie tööga tõesti kursis ja ma arvan, et teie komisjon saaks siis eelarvekomisjoni ja eelarve kontrolli komisjoniga palju tihedamat koostööd teha. aga meie tõesti sooviksime siis tugevdada institutsioonide vahelist partnerlust selleks, et me saaksime rohkem teha koostööd parlamendi, nõukogu ja komisjoniga ning eh, samuti mõtlema järgmistele sammudele, mida tuleb eh, institutsioonide vahelises töörühmas astuda ning eh, pea, peame siis mõtlema ametite tule, tulevikule. ametid moodusta, moodustavad umbes kakskümmend protsenti Euroopa Liidu ametnikest ainult kuus koma äh, kuus protsenti eelarvest, aga me oleme äärmiselt osul-, oluliseks komponendiks Euroopa Liidu institutsioonide struktuuris ning me oleme täielikult aruandekohustuslikud just nimelt selle parlamendi ees, aitäh! Thank you very much eh...! suur aitäh ja nüüd annan sõna Krista Serlatšekile, kes on Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri direktor palun, teil on sõna. Madam Chair uh,, ladies and gentlemen proua juhataja, daamid ja härrad, aitäh uh, selle kutse eest. mina esindan ühte noortest agentuuridest koos uh, Madleniga. meie tähe, tähistame järgmisel aastal kahe, kahtekümmet tegutsemisaastat EU OSHA-s ja mina siin räägin tööst, mida on tehtud aastatel kaks tuhat neliteist ja viisteist, see töö loodetavasti jätkub ja me võib-olla küll mitte minu töö ajal, aga kahekümne aasta pärast ehk saame tähistada ka EU OSHA neljakümnendat tegevusaastat. aastal kaks tuhat neliteist hakkas EU OSHA e, töötama vastavalt meie uuele mitmeaastasele strateegilisele programmile aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. seal on e, ära määratletud kuus strateegilist valdkonda. töötame selle kallal endiselt ja pärast ühte aastat on kogemus päris hea Eh, muudatuste ennetamine, eh, siis eh, arvud ja numbrid, vahendid haldamisel, eriti mis keskend-, keskendudes VKE-dele, teadlikkuse tõstmise valdkond, see tähendab seda, et me kasutame vahendeid igal pool Euroopas selleks, et koguda ja koondada informatsiooni, mis eksisteerib tööohutuse ja tervishoiu valdkonnas ja siis äh, kuues valdkond on äh, võrgutegevus ja koostöö. alustaksin meie peamistest kampaaniatest, terve töökoha kampaania aastal kaks tuhat neliteist äh, alustasime me kampaaniaga, mis peaks tegelema tervete töökohtade ja stressi haldamisega. aastal kaks tuhat viisteist keskendume stressile töökohal ja psühhosotsiaalsetele riskidele. EOSHA põhimised tegevused on suunatud sellele, et tõsta teadlikkust ning anda ettevõtetele informatsiooni, anda informatsiooni töötajatele, sotsiaalsetele partneritele ja teistele võtmeosapooltele. meie kolme osa, koos, koosnev nõukogu otsustas valida selle stressi ja riskide teema praeguseks kampaaniaks, sest et on kasvav trend, et peamine põhjus eh, kaotatud tööpäevadest viiskümmend, kuuskümmend protsenti on seotud stressiga töökohal, see sunnib inimesi varakult pensionile minema ja kulud ettevõtetele ja ühiskonnale on sellest väga kõrged umbes, umbes kolm protsenti SKT-st. mida me siis eh, oleme nende kahe aasta jooksul teinud, oleme välja arendanud eh, kampaaniamaterjalid, veebileheküljed, muud lehe-, materjalid kahekümne neljas keeles ja kõik need sõnumid, mille me oleme välja saatnud, selge on see, et psühhosotsiaalseid riske on võimalik äh, hinnata ja hallata sarnaselt süstemaatiliselt, äh, nagu äh, muid riske üritatakse hallata töökoha tasandil. meil on olemas Euroopa kampaania abipakett EKAP, mis on toetav ja, ja stimuleerib mitmeid kampaaniategevusi riiklikul tasandil kõigil kahekümne kaheksas liikmesriigis ja see on tihedas partnerluses meie riiklike keskustega ja meil on olnud tänaseks võimalus organiseerida kakskümmend sündmust ja lisaks sellele Euroopa nädala ajal oktoobris korraldasid liikmesriigid ise rohkem kui kakskümmend üritust. oleme värvanud äh, rohkem kui sada kampaaniapartnerit, äh, need on rahvusvahelised ettevõtted, organisatsioonid, sotsiaalpartnerid, äh, kes on lubanud toetada kampaaniat kuni aastani kaks tuhat viisteist, on korraldanud mõõtmisüritusi Äh, nüüd mõned ettevõtted välja tuua, väga aktiivsed Lego, Heineken, Toyota, Siemens, Pirelli ja paljud teised. ja esimest korda oleme me välja andnud e-juhise, äh, see on praktiline veebipõhine rakendus, mis annab informatsiooni kõigile, see on sinna tasuta ja lihtne ligi pääseda. selgitame mida tähendab stress, millised on tagajärjed, millised on põhjused ja kuidas stressi hallata. ma arvan, et see on äärmiselt oluline just VKE-de jaoks. seal on kättesaadavad kõik riigiversioonid kõigi kahekümne kaheksa liikmesriigi jaoks, kaasa arvatud riiklik seadusandlus ja riigispetsiifilised vahendid äh, ja kuni aasta kaks tuhat viisteist lõpuni korraldame me koos kampaania partneritega veel mitmeid üritusi. Äh, äh, meil on hea praktika auhinna andmine koos Läti eesistujaga Riias, anname auhindu väikeettevõtetele, rahvusvahelistele ettevõtetele me näeme, kuivõrd mitmekesine pilt see on, kuidas ettevõtted väga edukalt tulevad toime stressiga töökohal ja siis meil on äh, lõpetav tippkohtumine Bilbaos aasta lõpus. Äh, aastal kaks tuhat viisteist äh, lõpeb see stressikampaania ja juba praegu oleme me hakanud oma nõukoguga arutama, milline võiks olla järgmise kampaania teema aastateks kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist ja nad otsustasid, et see on seotud vananeva tööjõuga see on otsus, mille tegi nõukogu ja enamik informatsiooni äh, tuleb pilootprojektist, äh, vanemate töötajate tööohutus, töötervishoid, äh, me oleme seda uurimust läbi viinud aastast kaks tuhat kolmteist, pärast Euroopa Parlamendi vastavat otsust, millega komisjon delegeeris selle töö EU-ossale. selle projekti raames äh, oleme me tahtnud profileerida, analüüsida liikmesriikide tegevusi, hinnata, eh, kas eh, see OSH-süsteem saab hakkama vananeva tööjõu väljakutsetega, kuidas eh, toetatakse, jagatakse kogemusi, esitleme ka häid praktikaid, teeme ettepanekuid, kuidas aidata poliitika kujundamist ja jällegi on keskendutud väikestele mikroettevõtetele juba tänaseks äh, näeme me märkimisväärseid erinevusi liikmesriigiti selles osas, kuidas äh, nad äh, on tegelenud demograafilise muutuse töötervishoiu tagajärgedega, oleme uurinud ka mudeleid, kuidas rehabiliteerida, rehabiliteerida teeritakse, kuidas inimesed tööle tagasi saadakse ja ka siin on liikmesriikide erinevusi. aasta kaks tuhat viisteist keskel korraldame me konverentsi ja loodetavasti saame me äh, sinna ka teiepoolset panust ja selle uuringu lõpptulemused avaldatakse aasta kaks tuhat viisteist lõpus ja siis see on aluseks, mille põhjal tehakse äh, soovitused Euroopa Komisjonile ja siis Euroopa Komisjon arutab äh, seda ka parlamendiga nüüd äh, vahendid tööohutuse, töötervishoiu haldamiseks, me oleme aastate jooksul välja arendanud OIRA, internetipõhise äh, interaktiivse riski äh, hindamise mehhanismi väikeettevõtetele, see on jällegi lihtne tasuta vahend, millega saab hinnata riske töökohal, kus me nüüd oleme sellega. sinna on kaasatud neliteist riiki, kes arendavad OIRAT edasi nende keeltes, lisavad sinna oma riikliku seadusandluse, aga ka, on ka Euroopa Liidu sektoraalsed sotsiaalse dialoogi komiteed seal. oleme juba hakanud OIRA edendamisstrateegiat avaldama aasta kaks tuhat kakskümmend lõpuni, see peaks motiveerima rohkemaid riike ja sektoreid OIRAs osalema. aga Äh, võin juba ilmselt praegu öelda, et äh, see on kõik olnud edukas, äh, sest viimase kahe aasta jooksul on Oirat väga edukalt rakendatud. siin on side Euroopa Liidu strateegilise raamistikuga, mis puudutab tööohutust, töötervishoidu. komisjon esitles teatist eelmisel aastal, seal ma-, samuti mainitakse Oirat EOSHA-t mainitakse seal samuti positiivselt ja nüüd aastal kaks tuhat viisteist kuni aastani kaks tuhat kakskümmend võtame me võtmerolli sel-, nende poliitikaraamistike rakendamisel mitte ainult OIRA valdkonnas, vaid ka terve töökoha kampaania panustab sinna ning ka meie uuring muud tegevused, mis äh, leiavad aset aastatel kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kuusteist või seitseteist, on see, et me oleme alustanud suure projektiga mikro- ja väikestele ettevõtetele ja me oleme valmis esitlema poliitikaid, head praktikaid, äh, teadustausta aastal kaks tuhat seitseteist ja ma arvan, et see on hea alus, mille põhjalt edasi arutada seda, millised on mikro- ja väikeste ettevõtete vajadused oleme alustanud projekte, mis puudutavad tööga seotud haigusi ja haigustest ja vigastustest tekitavat koormust. raport saab valmis aastal kaks tuhat kuusteist ja oluline osa on ka, äh, äh, et äh, millised on tööotsu, töötervishoiu, kui sinna liiga vähe investeeritakse, siis kulud ja millised on selle süsteemi kasud ja ilmselt ka selle avaldame aastal kaks tuhat kuusteist. oleme varsti valmis ka Äh, avaldama andmeid teisest Eisene uuringust, see on Euroopa uuring, mis puudutab äh, uusi ja tärkavaid riske ettevõtetes. teine Eisene uuring äh, puudutab juba ettevõtteid, kus on viis ja rohkem ettevõt-, töötajat, me oleme sinna kaasanud kolmkümmend kuus riiki, kõik sektorid oleme töötanud ka selleks, et saavutada parem metodoloogia ja ja saame esitleda faktoreid, mis stimuleerivad ettevõtteid ennetavaid meetmeid tarvitusele võtma ja samas ka seda, millised on takistused, miks ei võeta meetmeid tarvitusele, ettevõtete vajadused vastavalt nende suurusele, sektorile, asukohale ja vanusele. ja me keskendume ka mitmekesisele tööjõule, eriti just vanematele töötajatele. Need äh, tulemused avaldatakse üsna varsti ja loodetavasti saame selle korraldada siin Brüsselis, kõige parem oleks, kui seda saaks seda teha Euroopa Parlamendis, et saada ka teiepoolsed panused ja tagasisidet. Oshviki äh, äh, selle algatati eelmisel aastal maailmakongressi ajal Frankfurdis seal on äh, ajakohastatud informatsioon äh, mitmetes tööohutuse, töötervishoiu valdkondades, see Viki muudkui kasvab ja see on üks võtme info kogumise kohtadest mitte ainult Euroopas, vaid ka Euroopast kaugemal. osaleme ka IP tegevustes ja Euroopa äh, naabrusprogrammis, mis loodetavasti üsna varsti algab. ja selleks, et äh, saada tagasisidet äh, oma huvitatud osapooltelt, viisime läbi uurimise, kolm tuhat vastajat andis meile tagasisidet meie tegevuste ja projektide kohta ja tulemused on väga positiivsed. ma arvan, et nad on rahul oleme saanud äh, sõnumi, et EU OSHA saa-, annab neile informatsiooni, mida nad muudest allikatest ei saa, ehk siis me täidame vajalikku lünka riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil, see on meie jaoks väga motiveeriv informatsioon ja on meile kasuks ka järgmistel aastatel, kui me hakkame määratlema, mida me hakkame ette võtma tulevikus ja mida me teeme ka koos öö, äh, oma sotsiaalsete partneritega komisjoniga, teistega ja teiste huvitatud osapooltega selles valdkonnas, aitäh! suur tänu ja nüüd ma annan sõna Madlen Serbanile. Madlen Serbanile, kes on Euroopa koolitusfondi direktor, ETF-i direktor, palun. suur tänu. lugupeetud saadikud, alati on au olla siin teie ees ja mõne minuti jooksul rääkida sellest, mida me arvame eh, oma tööst ise ja siis saada ka teilt suuniseid, et meie töö veelgi paraneks ja lõppkokkuvõttes eurooplasest kasu oleks. jah, meil on noor agentuur, mitte neljakümne aastane eh, ja, ja samas vaatamata sellele oleme meiegi oma panuse andnud kõigi toetusesse ja ETF on ka teie käsutuses. loodan, et meie koostöö jätkub ja olen tänulik, mis senini on toimunud. novembris kaks tuhat neliteist ma ütlesin, et ETF äh, loodi aastal, mil me tähistasime Berliini müüri langemise kahekümne viiendat aastapäeva ja sada aastat möödus ka esimesest maailmasõjast tol ajal. jah, meid loodi selleks, et me oleks inimeste käsutuses ja et Euroopa suudaks teha koostööd ka naaberriikidega ja saaks neid võrdsetel alustel kohelda võrdsete partneritena. ja täna öö, ma võin öelda, et aastal kaks tuhat viisteist jääb meie mandaat samaks ja ma tahaksin teile tuua Äh, näiteid ühe mm, prioriteedi kohta kümnest äh, ja see tähendab seda, et Euroopa Liit peab muutuma tugevaks rahvusvahelisel areenil ja Euroopa Liidu äh, eelarves on neljas rubriik Globaalne Euroopa ja meie siis omalt poolt teeme oma parima, et tõesti orienteerida ja toetada äh, Äh, abi äh, nendele riikidele, kes kuuluvad meie pädevusse, meie mandaadi alla. Äh, ja süstemaatiline mm, hindamine peab toimuma meie sisepoliitikate üle, vaat-, veendumaks, et meie eesmärgid, mis me seame, on ka nähtavad ja mõjutavad protsesse rahvusvahelisel areenil ja tugeva rahvusvahelise tegutsejana anname oma panuse demokraatlikesse majanduslike reformidesse, õigusriigi tugevnemisse, ehm, samuti suurendame institutsioonide suutlikkust ja mm, riigihalduse suutlikkust ja Lääne-Balkanil me tegeleme sellega Türgis, samuti meie idanaabruses, lõunanaabruses ja riikides, eh, kes saavad eh, arengukoostöö abi ja kaks tuhat viisteist on ju Euroopa arenguaastaks kuulutatud, seda enam. miks on tähtis seoses globaliseerimisega välja tuua meie töö seisukohast? kogu maailm on silmitse suure-suure äh, tööpuudusega, mis on strukturaalne ja väga põhjalik äh, poliitiline ebastabiilsus valitseb, ühiskonnad on ebastabiilsed ja see võib kaasa tuua mõnikord ette prognoosimatud äh, protsessid nagu rände ja äh, samuti pagulaste arv kasvab oluliselt ja nemad ei liigu enam ainult partnerriikide vahel, vaid tulevad ka meie riikidesse Euroopa Liidus. ja väga suur on ka tulude äh, vahe globaalsel areenil ja kriisi tulemusena on arenguriikides ju keskklass hakanud kahanema, aga kui ma räägin nüüd globaalselt toimuvast eh, majandus- ja finantskriis kogu maailmas, eh, seda silmas peame, siis meie partnerriikides me näeme, kuidas on polariseerunud sissetulekud. ja praegu me näeme, et väga teravaks on muutunud vaesus seal aga kaubanduskeskkond ja areng on globaalsed nähtused. samas Euroopas eh, juba on aastaid olnud algatusi, mis annavad paremad võimalused meie ettevõtetele eh, muuta rahv-, muutuda rahvusvaheliseks, nagu näiteks VKE-dele luuakse sellised võimalused ja komisjon parlamendi toel on võimaldanud ettevõtetel luua ka töökohti seal, teha tehinguid rohkem ka väljaspool Euroopa Liitu. ja see on algatus, mis tuleb teie juurde tagasi ja siin ma pean silmas sinise kaardi algatust ja selle juurde ma tuleksin pisut hiljem veel kord tagasi. aga Euroopa, kui tema on kujunemas ülemaailmseks tegutsejaks, siis peab silmas pidama ka seda, et seitsmekümnel protsendil Euro-, maailma elanikkonnast eh, paraku on vaid kümme protsenti majanduskasvust. aga see on ka hea uudis sest, sest viiskümmend protsenti sotsiaalsetest kulutustest tehakse Euroopas, mis tähendab Euroopa majandus- ja sotsiaalmudel jätkuvalt mõjutab ka ülejäänud maailma, sest kui Euroopa jääb meie partnerkartelide unistuseks, siis on see väga hea, et me oleme eeskujuks globaliseerumisprotsessides oma väärtustega. hiljuti öeldi eh, komisjoni tasandil, kui nad olid siin kuulamistel parlamendis, et see, et me oleme kõige suurem abiandja maailmas, et me pakume kõige rohkem toetust arengule maailma riikidele, siis samas me ei taha ainult olla maksjaks ainult, vaid tahame olla ka suuremaks tegutsejaks. ja see tähendab seda, et inimkapital on üks valdkond, mis on välja valitud ka teie poolt, eh, parlamendisaadikud ja komisjonis eh, olla esimeseks stiimuliks, mis muudab meid tugevamaks tegutsejaks rahvusvahelisel areenil see on väga tähtis konkurentsitegur, aga see on ka selline pehme võim meie suhetes teiste riikidega. aga selge on see, et majanduslik kapital üksi midagi ära teha ei suuda, on vaja sellele lisada sotsiaalkapital. ja see kõik tähendab inimesi. ja ma tahaksin teile äh, tutvustada seda tagasihoidlikku dokumenti, mille me koostasime teie soovil tänaseks kohtumiseks. see tutvustab, mida me siis teeme Eh, meie kreedoks on, et kodanike tulevik peab olema nende koduriikides ja sellepärast me tootame kõigi oma partnerriikidega käsikäes, et maksimeerida inimkapitali arengut seal, toetada majanduskasvu, sotsiaalset ühtekuuluvust ja konkurentsivõimet koduriikides. aga Euroopa väärtused, eh, vaba liikumine eh, kohaldub ka meie partneritele samaväärselt, nii et kui nemad tahavad legaalselt rännata meie juurde, siis meie toetame ETF-is seda protsessi. aga töö ja tulevik oma koduriigis eh, tähendab seda, et rändesurve Euroopale ka väheneb ja seda ka me taotleme. me tahame globaalselt oma tegevust tugevdada ja hea seista selle eest, et koos edasi liikuda me töötame tegevuspoliitikate kallal, inimkapitali areng äh, väljaspool Euroopa Liitu ja see äh, äh, kujundab ka meie välispoliitikat. me meie oskuste tegevuspoliitikat liidame majandussektori lühiajaliste vajadustega viime need kokku, tähtis on, et kogu aeg oleks olemas vajalik tööjõud ja et majanduskasv tõesti looks juurde töökaas-, kohti ja mitte ainult ei tooks tulu majandussektoritele, äriühingutele. Albaania puhul, mida me teeme? Albaanias nagu kõikides Lääne-Balkani riikides ja Türgis me hindasime oskus poliitikaid ja töötasime koos äh, valitsusega, äh, et välja töötada usutavad tegevuspoliitikad ja töötame ka keskpika kulutuste kavade kallal nendes riikides ning loome seiresüsteemi nende vastavate poliitikate üle. tähtis on, et neid poliitikaid äh, rakendataks nii, et peetaks silmas ka eesmärke, mida nad on kutsutud saavutama ja hiljuti Albaania peaminister rahvusvahelisel kohtumisel ütles, et meie panusega ja tema otsusega on nad suutnud valitsuse ümber kujundada ja ka inimkapitalile on eelarvest kolm korda rohkem rahalisi vahendeid eraldatud kui varem. nii nägi ette ka teekaart ning kõik indikaatorid Äh, on kasutamist leidnud ja tema ministrid nüüd kasutavad neid indikaatoreid, mis on üheskoos välja töötatud. meil on, olen väga uhked selle üle, et oma põhjalikud teadmised sellest riigist me oleme saanud kasulikult ära kasutada. ja see ei ole isoleeritud juhtum. peaminister äh, äh, rääkis ise sellest ka, et Euroopa on väga palju neile abi andnud, aga tegevuspoliitikat üksik ta ei saa palju ära teha. poliitikate juhtimine, sotsiaalkapital on peatähtsad siin ja sellepärast me usume sellisesse juhtimisse, kus, kuhu on kõik osalised kaasatud. see peab olema osalus, juhtimine ja ka prognoosiv ja samuti olema ka ettevõtlusmeelne, peab olema riskialdis, julgema riskida me töötame koos valitsustega, sotsiaalpartneritega, kesktasandil, samuti sektoritega, aga ka territooriumidega, kohaliku tasandiga, kõigil on oma roll etendada ja kui nad ei saa seda teha, siis ei ole nad usutavad ega jätkusuutlikud partnerid. nii et Ukraina on üks näide, sellest ma rääkisin ka novembris, kui Maidan, Maidanil inimesed taotlesid oma vabadusi, siis meie ETF esindajad olid kõikides piirkondades kohal ja äh, töötasime inimestega seal ja inimesed olid väga mures oma tuleviku pärast ja ma arvan, et on vaja seda tööd seal edasi teha. sama toimus ka Tuneesias. Araabia kevad tõi äh, kodanikud tänavale, väga kirglikud oldi aga investeeringute puhul on tähtis just suunata need töökohtade loomisesse, aga paraku eh, riikide territooriumil investeeringud ei jaotu ühtlaselt, kõik suundub ikkagi lõppkokkuvõttes pealinna ja siis me otsustasime koos valitsusega, et tuleb ka Tuneesia lõunapiirkondades töötada ja anda ka seal inimestele võrdsed võimalused. kõigil peavad olema võimalused, ükskõik siis, kus nad paiknevad ja tähtis on territoriaalne sidusus tagada kõikidele äh, kodanikele tulevik omaenda kodukülas, omaenda kodulinnas. me töötame koos äriringkondadega ja äh, nendes riikides on need anonüümsed staarid nii-öelda näidanud, et nad suudavad kujundada tegevuspoliitikaid ja rakendada oma eesmärke ellu ja meie dokumendis on ära toodud suurepäraseid näiteid selle kohta ja ma siin rääkisin ettevõtlusest. ettevõtluse õppimine on väga tähtis kõike, mis me teeme. kõigepealt see ettevõtluskultuur, väga tähtis aspekt, mis puudutab eh, nii juhtimist kui ka teisi, teisi valdkondi aga me anname ka inimestele suurema äh, mõju, jõu ja veendumuse, et nad võivad olla rohkem ettevõtlusmeelsed. Neid on vaja julgustada. tähtis on, et nad teaksid, et nad suudavad ka kohaneda kõigi muudatustega, mis toimuvad nende koduriikides praegu, et nad muutuksid vastupanuvõimelisemaks. ja Euroopa väikeettevõtluse akt on midagi, mida võtame aluseks, kui me hindame meie ida- ja lõunanaabrite juures toimuvat, samuti Türgis ja Lääne-Balkanil. veebruaris me alustasime selle kohast hindamist ja ma hea meelega räägin teile siis, mis on vahepeal toimunud, kui meil need hindamise tulemused juba käes on jah, me anname inimestele võimaluse koju, kodus olla edukad ja kui nad tahavad, nad saavad ka Euroopasse tulla, selline võimalus peab neil olema, aga kui nad tulevad siia, siis me eh, räägime neile, et me tahaksime siin eh, teie kojas teiega ka koos näidata neile, et rännet on midagi, mida peab haldama mitte ainult päritoluriigis, vaid ka sihtriigis ja legaalsed eh, sisserännanud Äh, kvalifitseeritud sisserännanud ei vali Euroopat esimese sihtkohana. ja me arvame, et sinise kaardi revideerimisega äh, me saavutame olukorra, millest võidavad mõlemad osapooled. Äh, ärge unustage, et väga palju inimesi, kes on kvalifitseeritud, on otsustanud siiski välja rännata ja siis on tähtis, et me maksimaalselt ära kasutame sisserännanute oskused ja ka ringränne on väga tähtis nähtus. päritoluriikides ei tehta midagi rände ettevalmistamiseks ega midagi palju ka selleks, et veenda inimesi pärast eh, jälle naasma oma koduriiki. aastal kaks tuhat viisteist peale selle, et eh, tegemist on arenguaastaga, on tegemist ka aastaga, kus Läti eesistujana äh, Äh, arutab jälle idapartneritega neid küsimusi ja meie anname oma panuse idapartnerluse inimkapitali dimensiooni oma panuse ja läheme äh, sellele konverentsile ning samuti tahame näha vaeva sellega, et meie tegevuspoliitikad oleksid usutavamad, usaldusväärsemad ja kolmandal, neljandal juunil toimub arutelu kõigi kolmekümne riigiga selle üle, kuidas inimkapital saab paremini kaasanda nende agenda täitmisesse, räägime neile ka Euroopa poolaasta instrumendist, mida me siin Euroopas kasutame ja me loodame, ka teie tulete äh, sellele üritusele osalemaks aruteludes. ma tõesti loodan, et te usaldate Euroopa koolitusfondi, sest me tõesti eh, teeme meile eraldatud rahaga parima. suur tänu. Eh, aitäh. ja nüüd annan sõna Juta Steinruckile, kes on sotsiaaldemokraatide fraktsiooni koordinaator. oi al-, alustame teist. võib-olla alustame siiski Rahvaparteist. hea küll, alustame Jutaga. niisiis, millised on teie reaktsioonid, küsimused? jah, mul on äh, üks küsimus äh, tegemist oli tõesti väga põhjaliku ülevaatega, äh, aga Te, eh, me oleksime võinud rääkida ka sellest, mida te oleksite teie te, teinud ka kahepoolselt. ma tahaksin kõigi ameteid ja nende töötajaid tõesti tänada. meie siin Euroopa Parlamendis siin eh, komisjonis hindame teie tööd ja mis puudutab mind, mis puudutab minu kolleege, sotsiaaldemokraatide fraktsioone ja teisi fraktsioone, eh, siis me tõesti vajame teie oskusteadmisi et me saa-, meil on hea, et me saame kasutada teie äh, vahendeid. Te olete meie jaoks väga olulised meie töös äh, töö, kõigi Euroopa institutsioonide tööst ja äh, ma olen väga tänulik ka selle eest, et koostöö erinevate agentuuride vahel toimib nii hästi ja mul on väga hea meel selle üle, et te, te, te tegutsete mitte ainult Euroopa tasandil, vaid ka liikmesriikidel tasandil. see on kindlasti väga hea edasine areng. mul on iga ameti jaoks äh, mitmeid märkuseid, aga ülistan asja siiski natuke lühemalt teha. kõigepealt CDFOP, ma arvan, et CDFOP on praegu väga oluline vahend selleks, et äh, võidelda noorte tööpuudusega äh, äh, nii Euroopas Teie teete tööd, mis on oluline meie tuleviku jaoks. mul on üks küsimus või, või tegelikult pigem kolm mind äh, huvitab see kaksikõpe, akadeemiline ja kutseõpe vaheldumisi, Euroopas seda kasutatakse, äh, aga me ei äh, saa lihtsalt üks-ühelt üle võtta seda, mida erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides tehakse. milliseid konkreetseid meetmeid te välja pakute, mulle on jäänud mulje, et see asi funktsioneerib Ehm, eh, osades liikmesriikides väga hästi, osades liikmesriikides see juba on. milliseid ettepanekuid teete Euroopa Liidu institutsioonidele, kuidas me selles valdkonnas saaksime liikmesringi aidata? millised on kõige suuremad takistused ja millised on kõige suuremad probleemid, mis liikmesriikidel Euroopa noorsooalgatuse rakendamise vallas on? Eh, kus teie näete neid kõige suuremaid takistusi? Äh, sellega seoses äh, on meil palju mitte üksnes noori töötuid Euroopas, vaid meil on ka väga palju pikaajalisi äh, töötuid kõigis vanudes, vanuserühmades. kas te olete analüüsinud, kuidas neile, neile inimestele näiteks täiendõpet, ümberõpet pakkuda? järgmine küsimus on härra Menendez Valdesele Eurofondist. Te kirjeldasite erinevaid vahendeid, mida Eurofond kasutab. jah, väga põnev oli see, mida te eh, töö kvaliteedi hindamise kohta rääkisite, te rääkisite ka koostööst ametiühingutega ja rääkisite Eh, sellistest asjadest, eh, mis eh, tõesti on väga head, väga oluline on, kui selliseid asju analüüsida. sotsiaalne dialoog eile olid meil siin parlamendis Saksamaa sotsiaalpartnerid ja nii tööandjate kui tööpoole po,, võtjate poole pealt öeldi väga selgelt välja, et sotsiaalne dialoog funktsioneerib edukalt ainult siis, kui mõlemad äh, Äh, äh, osapooled on võrdses positsioonis, äh, kui nad saavad võrdselt asju arutada ja siis ka lahendusi leida, seetõttu ma leian, et kuidas teie sotsiaaldialoogile lähenete, kas siin on mingeid edusamme, näiteks parimaid kogemusi? kas meil Euroopas on juba tugevamad sotsiaalpartnerlused? Äh, äh, on liik-, äh, liikmesriike, kus ametiühinguid nimetatakse justkui maffiaks. kas neid arenguid on võimalik võrrelda ja millised on väljavaated sotsiaaldialoogi eduka mudeli arenguks mitte ainult kogu maailmas, vaid ka kogu Euroopas? tööstuspoliitika oli üks teemadest, mida te kõnel-, mainisite ning eh, kuidas on sotsiaalne dialoog seotud, eh, eh, kuidas saab see kaasa aidata Euroopa taasindustrialiseerimisele ning te analüüsisite tööturureforme Euroopas, te mainisite neid. milliseid te peate kõige edukamateks tööturureformideks ning kas te võite tuua ka näiteid selle kohta, Äh, kus äh, selle kohta, et tööturureformidel on olnud negatiivseid mõjusid. Ähm, see võiks aidata meil ka oma äh, tööd kujundada. OSHA stress töökohal, depressioon, jah, see kõik läheb meie ühiskonnale väga kalliks maksma ja loomulikult inimestele, keda need hädad tabavad, on see väga suureks koormaks me seisame ka silmitsi väljakutsega, et e, e, ühiskond muut-, vananeb ning töövõimelisi inimesi on üha vähem ja see tekitab uusi väljakutseid e, töötervishoiu ja tööohutuse allalt ja vallas ja mulle tundub, et ennetamine on siin väga oluline. me peaksime Eh, seda aspekti oma ühiskonnas edasi arendama. Eh, Brüsselis ja Strasbourgis meil on toimunud arutelud Refiti teemadel. kas teie ametina olete Eh, nendest aruteludest kaasatud. Eh, meie jaoks eh, oleks tõesti vägagi huvitav, et teie institutsioon, et meie ja ka teised institutsioonid saaksid teie oskusteavet ära kasutada, kui räägitakse just terviseohutusest ja töö, tööohutusest, töö, tervishoiust just nimelt Refiti raames. ja üks konkreetne küsimus äh, ka teile. Äh, meil on olemas üsna häid vahendeid VKE-dele, äh, mida kasutatakse väga äh, paljudes riikides, paljude sotsiaalpartnerite poolt ja mis on tõesti väga hästi vastu võetud. kas te olete seisukohal, et ka teisi vahendeid VKE-de jaoks peaksime välja töötama? ja Äh, neid siis neid käsutusse andma. ning äh, äh, ma vabandan, et ma nii pikalt rääkisin, aga neid ameteid oli siin tõesti palju, palju ja nüüd ETF on väga hea, et me ei vaata ainult Euroopa Liidu sissepoole, vaid jah, tõepoolest eh, oluline on, et me pöörame tähelepanu ka arengule, meil on jah äh, probleeme, me räägime rändega tihti seoses probleemidest, aga te juhtisite tähelepanu, et sellel on ka positiivne mõju Euro Euroopale ja väga oluline, et me läbi äh, Äh, koolitus äh, läbi demokratiseerimise, toetame ka neid riike, kellel on suured majanduslikud väljakutsed. nii et, et minu arvates on äärmiselt oluline see, mida te, te teete ning ma äh, oma tööst Balkani delegatsioonis tean, et kutseõppe õppesüsteemi ülesehitamise vallas väga palju olete teinud ja olete aidanud võidelda vaesuse ja töötuse vastu kolmandates riikides. üks äh, tõdemusi on see, et kohalikud osapooled on liiga vähe kaasatud ning kutseõppe planeerimine toimub täna liiga tsentraalselt Ehm, millise, mida oleks võimalik siis hariduspoole, poole pealt ette võtta, et rohkem partnereid kaasata, te rääkisite Tuneesiast, tõite siin Tuneesia näiteks ning ma esitasin enne küsimuse sotsiaaldialoogi kohta, kuidas äh, saaks ka sotsiaaldialoogi ja, ja ametiühinguid, äh, sotsiaalpartnereid rohkem kaasata. see sinise kaardi süsteem on minu arvates ka väga oluline ning jälgimist väärt. jah, palju äh, ameteid. nii et, et ei, ja nüüd ma tõesti hakkan lõpetama oma sõnavõtu meie majandus ja sotsiaalmudel äh, äh, on hea headel aegadel, aga me ei tohiks ka halvadel aegadel seda hooletuseta jätta, hooletusse jätta, aitäh. Äh, proua Soidorova, järgmine küsimus. aitäh. tahaksin tänada meie külalisi kõigi ettekandete eest mina olen siin parlamendis uus saadik ja minu arvat-, minu jaoks on väga oluline tutvuda teie tööga. kaks lühikest märkust. Sedefop. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et kõik need reformid, mis kutseõppe ala, vallas on toimunud, Äh, te olete ütlenud, öelnud, et erinevates riikides need asjad on toimunud kiiremini või aeglasemalt, aga need reformid tuleb läbi viia äh, koostöös ettevõtete ja sotsiaalpartneritega. on, äh, see on äärmiselt oluline nende inimeste jaoks, kes töötavad mõnedes riikides, aga on käimas väga ulatuslikud ja põhjalikud arutelud selle üle, mis peaks olema prioriteet kas üldine keskharidus või kutseharidus. mõned riigid, ma ei hakka neid mainima, teatud Euroopa Liidu liikmesriigid on kehtestanud administratiivseid piiranguid äh, õpilaste arvule äh, keskkoolides, niisiis Äh, inimesi üritatakse saama kutseharidust, sest et sellest, nendes riikides oldakse seisukohal, et rohkem ja rohkem on, on vaja selliseid noori inimesi, kellel on kutseharidus, kes läheksid tööle ettevõtetesse, et nad läheksid tööturule ja oleksid niimoodi meile kasulikud. niimoodi me piirame teatud määral noorte inimeste vaba valikut. tegemist on äh, Äh, teatud arenguga, mida võib äh, täheldada teatud riikides, mida ma nimetama ei hakka. ning selleks, et me saaksime äh, tõesti õige lähenemise hariduses ja koolituses välja valida, oleks võib-olla ka teatud seire selle üle, millised on hariduse tulemused ja milline on tööturu olukord. see oleks äärmiselt oluline heaks ja kvalitatiivseks poliitikaks selles valdkonnas. teine märkus ETF. Äh, ma olen teiega täiesti nõus. Äh, te räägite sellest, et tuleb teha koostööd Ukrainaga, et tuleb muuta nende kõrgharidussüsteemi, vähendada ülikoolide arvu ning äh, soodustada kõrgemate kutseõppeasutuste loomist, jah. Ukrainas seitsekümmend protsenti Äh, lõpetajatest on ülikoolide lõpetajad, aga valitsus ilmselt ei ole eriti äh, rahul sellise olukorraga, olukorraga, kus inimesed lõpetavad kahekümne ühe, kahekümne kahe aastased õpingud ja nende pädevused pole piisavad, nii et see kõrghariduse reform on äärmiselt oluline. Äh, Euroopa Liit tegutseb aktiivselt selles valdkonnas ja me võiksime uut Ukraina valitsust selles vallas toetada. suur aitäh selle eest, mida teete. aitäh. aitäh, ähm, minu nimi on äh, Konstantina Kuuneva ja mul on üks küsimus äh, ja tahaksin samuti esitada küsimuse kohalolevate ametite esindajatele ja eriti äh, Eurofondi esindajale. kas Äh, olete mõelnud füüsilisest isikutest ettevõtjatele, sest et tihtipeale äh, on see seotud ebaseadusliku tegevusega. Äh, tihtipeale füüsilisest isikust ettevõtjaks hakkamine ei ole inimese vaba valik, lihtsalt tihtipeale tööandja vallandab nad ja sunnib neid enda heaks töötama füüsilisest isikust ettevõtjana. nii et, et kas nad siis äh, Äh, siis äh, jätkavad tööd äh, kui iseseisvad ettevõtjad või nad on lihtsalt palgatöötajad. kas te olete selle küsimusega tegelenud, kas te olete sellele probleemile mõelnud? aitäh meil on nüüd järel viis minutit koosoleku aega. ja nagu tavaliselt, äh, kui meil on ametid külas, on palju küsimusi. ning äh, need, äh, kes siin täna kohal on, tunnevad teema vastu tõesti suurt huvi. teeme niimoodi, et ma annan kõigile sõna kaheks minutiks. et ja siis on veel kaks inimest, kes soovid, annangi neile sõna siis, kes soovivad küsimust esitada ja siis võib-olla te vastate meile kirjalikult. või võib-olla on mõni teine viis, kuidas nendele küsimustele vastust saada okei okay., We'll try. Eh, okei okay,, me üritame ja eh, tõlge on meil siiski natuke kauem, kui ma esialgselt arvasin, ütleb esinaine. ja härra Pirinski, te saate esitada oma küsimuse, aga palun üritage teha lühidalt. aitäh. Eh, olen väga tänulik selle võimaluse üle teiega mõtteid vahetada ma ei esita küsimusi või need on sellised pool küsimused, pool ettepanekud. Need on seotud investeerimiskavaga, mille komisjoni president Juncker välja pakkus, need on seotud siis selle investeerimiskava rakendamisega. mulle tundub, et see, need oskusteadmised, mis agentuuridel on ja mida nad täna jällegi näitasid, nende teadmised eh, koolitusest ja väljaõppest ja, ja kogu tööhõivest peaksid palju rohkem ärakasutamist leidma ette valmistades neid kriteeriume ja neid teadmisi, mida hakatakse kasutama investeerimisprojektide väljavalimisel. tahaksin täna hommikul räägiti sellest, et projektide vali, räägiti sellest, kuidas projekte hakatakse valima ja väljendati muret nii nende projektide sektoriaalse kui ka geograafilise jagunemise üle. ning äh, mulle tundub, et nende ekspertide hulgas oleks vaja just nimelt selliseid eksperte, nagu meie ees praegu on äh, sellepärast, et muidu me äh, ei pööra tähelepanu õigetele asjadele Äh, jällegi juhitakse ilmselt tähelepanu nendele projektidele, mis on turu aspektist kõige kasumlikumad. jah, loomulikult projektid peavad olema majanduslikult elujõulised, aga kui me otsime kaheksakümne protsendi, taotleme kaheksakümne protsendilist tasuvust, äh, siis ma ei usu, kas see investeerimiskava aitab Euroopas saavutada neid muudatusi, millest me kõneleme. ja on ju täiesti selge, et Euroopa neid muutusi vajab, nii et, et need ametid kindlasti äh, saavad äh, pakkuda infot selle kohta, kuidas äh, kindlaks teha majanduslikult huvitavaid, aga sama Äh, ja ka samas ka kvaliteetsete töökohtade loomist maksimeerivaid projekte. ja sellega ma lõpetan, kuna meie aeg on läbi ja loodan, et ma saan ka vastused. aitäh, härra Pirinski ja proua Zdanoka. kas ta on kohal? jah, aitäh. ma teen lühidalt. jätkaksin äh, Äh, selle äh, teadusuuringute planeerimise teemat. Äh, ma olin Eurostati ad hoc mudelite teema raportööriks ning arut-, tegelesin siis sellega, kuidas neid planeeritakse, kuidas toimuvad konsultatsioonid Euroopa Parlamendi kaasamiseks. tegemist on olulise poliitilise küsimusega minu küsimus ja minu ettepanek oleks järgmine. ma loodan, et see uus äh, koordineerimine ametite vahel laieneb äh, ka koordineerimisele Eurostati tööga Äh, läbi viiakse lihtsalt selliseid ad hoc uuringuid, mis on seotud tööhõive ja sotsiaalküsimustega, äh, selleks, et neid äh, uuringuid ei dubleeritaks, ole, selleks, et saavutada täiendavat väärtust erinevatest uuringutest, võib-olla peaks tegevust konvesteerima, ma võib-olla eksin, aga mulle praegu tundub, et selline dubleerimine leiab aset ja probleeme on koordineerimisega iseäranis äh, puudutab see OSHA-t ja Eurofondi ja soovin teile loomulikult edu. aitäh, jätkame nüüd. kui keegi soovib veel küsimust esitada, siis palun tehke seda. Teie soovisite küsimust esitada, jah, palun. jah, mul on üks, üks selline üldine küsimus Äh, tahaksin tänada ametite esindajaid nende ettekannete eest ning tahtsin äh, öelda midagi väga üldist. loomulikult on huvitav tulevikus teiega ka kahepoolselt äh, kohtuda, et me saaksime kõnelda rohkem praktilistest küsimustest. Te rääkisite väga paljudest asjadest, aga on üks asi, mis meid kõiki peaks liitma meie meetmetes. kõik asjad on Äh, seotud produktiivsusmudelitega ja erinevate tööturumudelitega, mis meil liikmesriikides on. väga keeruline on kõnelda koolitusest, sotsiaalsest dialoogist või noorte inimeste mobiilsusest äh, või vananevast tööjõust. Äh, tegelikkus erinevates liikmesriikides, eriti idapoolsetes ja lõunapoolsetes, on äärmiselt erinev. on riike, kus tööstussektor ei ole väga hästi arenenud äh, ning see tähendab, et äh, investeeringuid, äh, investeeringute suunamine nendesse riikidesse eriti ei aita, kui ei investeerita korralikult teadus- ja arendustegevusse ning siis on veel teistel riikidel probleeme tööturul, mis sunnivad inimesed teistesse riikidesse ümber asuma. see ei ole koostöömeelne asi ja niimoodi eh, ma tõesti tahaksin tõstatada järgmise küsimuse või teema. me peame saavutama kokkuleppe investeeringute kava ja Horisont kaks tuhat kakskümmend eesmärkide osas, meil on vaja ühtset lähenemist mul on äh, väga hea meel kuulda seda, mida te täna pärastlõunal kõnelesite, aga ma ei usu, et asjad ei muutu, kui me oma tegevust rohkem ei koordineeri. Äh, äh, sellised olulised asjad nagu tööturg, tööturu produktiivsusmudelid ja nõnda edasi, aitäh! aitäh! nagu te kuulsite pakub meid loomulikult huvi, pakub meile huvi investeeringute kava, strateegiliste investeeringute kava ning ka rändeküsimused. ning oleks väga huvitav, kui kõik teist lühidalt ütleksite, mida teie asjast arvate. Te ei pea vastama igale küsimusele, see tõenäoliselt ei ole ka võimalik. aga te näete, millised asjad meile huvi pakuvad ja kõigepealt äh, annan sõna härra Kalehale. aitäh. küsimused, äh, mida küsiti, olid väga huvitavad. sissejuhatuses ütlesin väga selgelt, et need Euroopa agentuurid, mitte ainult meie, vaid kõik teised ka, me toome Euroopa Euroopa kodaniku vajadustele lähemale. seda ütlesin oma sissejuhatavas sõnavõtus ja öö, meie, mina ja minu kolleegid liigume selles suunas, see teadustöö oluline aspekt või poliitika analüüsi oluline aspekt on see, et kõik see lõpuks viib huvitatud osapoolte toetamiseni, nii et küsimus, mis meilt küsiti, et kus te näete, et on kutsehariduse koolituse tugevus, see, siin, seal, kus nii, et kõik partnerid, sotsiaalpartnerid, valitsused, agentuurid töötavad koos ja kus selline partnerlus toimib, seal on töötuse määr väga madal, nii et me teame, milline on mudel, aga nüüd see küsimus noorsoogarantii kohta, kui kõik see ei panda konteksti, sellesse sotsiaalsesse konteksti, milles inimesed elavad, siis tihtipeale selline asi ei tööta ja seda me agentuurina üritamegi teha, me üritame tulla lähemale liikmesriikidele, tahame tulla lähemale mitte ainult äh, tehnikutele liikmesriikides, aga ka lõppkasutajatele, kodanikele, kes äh, saavad vaadata meie portaali ja saada sealt selle toetuse, visiooni, võimaluse, mida neil vaja on. see seetõttu on ka meie moto selline, nagu ta on, selle eesmärgiks on äh, kodanike probleeme lahendada. mainisite näiteks need pikaajaliselt töötuid, äh, loomulikult oleme me uurinud seal madala kvalifikatsiooniga täiskasvanuid, me oleme andnud välja soovitused liikmesriikidele selle kohta, kuidas selle probleemiga tegeleda, millised on meiepoolsed soovitused. teine küsimus loomulikult on see, et kuidas äh, Äh, need äh, soovitused süsteemi sisse viia, panna nad kodanike heaks tööle. ja üks algatusi, mida me tegime sellel aastal, on see, et meil on äh, poliitikatega tutvumise foorum liikmesriikide jaoks, kus me tegeleme konkreetsete küsimustega, vaatame, millised on Euroopa poliitikad ja vahendid ja üritame Euroopa poliitikaid ja vahendud erinevatesse kontekstidesse viia, mis igal pool liikmesriikidel eksisteerivad. ma arvan, et see on algatus, millega peaks kaasnema rakendamisprotsess Euroopa poliitikate puhul, see on eesmärk, mis on meile kõrgeks prioriteediks aastatel kaks tuhat kuusteist kuni aasta kaks tuhat kakskümmend. me tahame jõuda ühtse programmidokumendi juurde, kus on selge eesmärk, et Euroopa poliitikaid rakendatakse erinevates vormides, nii nagu vaja, aga poliitikatena, mis saavad üksteist aidata, mis aitavad õppijatel karjääriredele ülespoole tõusta, sest lõppkokkuvõttes räägime me siin palkadest ja töökohtadest ja elukvaliteedist. Need varjundid on erinevad, aga see, kuidas sellele läheneda, on minu arvates äärmiselt vajalik, et me ei suhtleks mitte ainult spetsialistide, tehnikutega, vaid ka kodanikega ja see on õige foorum mille kaudu need sõnumid äh, saab viia ka äh, ühiskonna madalamatele tasemetele, sinna, kus on õppijad, töötajad ja ettevõtted ja ma arvan, et see on meie jaoks kõrge prioriteediga aastatel kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend. aitäh, härra Menendez Valdes, palun aitäh! alustan konkreetsest, sest on väga lihtne vastata roheliste parlamendiliikmele füüsilisest isikust ettevõtted, meil on Euroopa töötingimuste uuring, kus tuleb välja see, et füüsilisest isikust ettevõtted ei ole võib-olla tihti niivõrd füüsilisest isikust ettevõtted, aga me oleme lisanud ka järgmisse töötingimuse uuringusse selle teema kohta konkreetseid küsimusi. meil on selleks ajaks ka konkreetne projekt olemas, mis puudutab äh, petlikke töövorme ehk siis kuidas äh, vääriti kasutatakse erinevaid äh, lepingulisi suhteid, töösuhteid. ja oleme üritanud selle tuua ka Euroopa platvormile. ja see on tihedalt seotud just selle algatusega proua Juta Steinrückile, aitäh teiepoolsete märkuste eest, ma detailidesse laskuma ei hakka. töö kvaliteet, äh, jah, me mõõdame seda, töötingimuste uuringu küsim-, paljud küsimused uurivad just seda teemat, meil on seal indeksid, äh, seda ma saan teile kindlasti kahepoolselt detailsemalt selgitada, aga me kindlasti jälgime teraselt, et äh, millised on trendid töökohtadega Euroopas ja see on seotud tihedalt ka teie küsimusega selle kohta, et millised tööturud tegelikult töötavad. meil on nüüd algamas terve rida projekte, mis uurivad äh, poliitikareforme, väga keeruline on vaadata üleüldist reformi, korralikult seda hinnata, me vaatame erinevaid riike ja üritame leida tõendusmaterjali korraliku ja tuleb välja korraliku hindamisega, mis ei ole kahjuks Euroopas väga tihedalt esinev asi. me vaatame, kuidas on edendatud töökohtade loomist ja me vaatame ka seda, millist tüüpi töökohti luuakse ja kas nad on pikas perspektiivis jätkusuutlikud. ja siin me üritame ka tuua välja seda, kuivõrd oluline on see, et töökohad oleksid ka pikas perspektiivis jätkusuutlikud mainisite ka sotsiaalset dialoogi küsimust, näited, vähemalt teame, et me ei ole siin millestki ilma jäänud, need riigid, kes on olnud kõige paremini vastu pidanud kriisi käigus, nendel on tugev sotsiaalne dialoog. me oleme näinud äh, programmi riikides äh, seda konkreetset mõju ja me teame, et koordineerimine, suhtlemine erinevate tasandite vahel on äärmiselt oluline liikmesriigi sees nii et kui Euroopa tasandil muutub äh, see, et otsuseid tehakse riiklikult tasandi asemel Euroopa tasandil uue majandusjuhtimisega, siis kuidas äh, Euroopa sotsiaalne dialoog ja riiklik sotsiaalne dialoog sinna sisse tuuakse? see on väike väljakutse sotsiaalpartneritele ja proua Lopesele vastan hispaania keeles, kuna see on minu emakeel. aitäh Paloma selle küsimuse eest paljud nendest asjadest, mida sa mainisid, puudutavad algatusi, mille peavad tegema poliitikakujundajad. meie roll on siin anda informatsiooni ja äh, aidata kaasa komisjoni, nõukogu, parlamendi tööle, aga me loomulikult äh, jagame siin selle teise kohti. hetkel on käimas projekt, mis äh, puudutab äh, tööturu võtmeaspekte erinevates liikmesriikides äh, sõna benchmarking ei ole päris õige sõna, mida kasutada, küsimus ei ole selles, kes teeb asju hästi, kes ei tee asju hästi, aga me uurime seda, et mis töötab eri riikide tööturgudel hästi ja mis mitte. aitäh. proua Sedlatšik, palun. mina alustan ka saksa keeles, et proua Steinruckile vastata, sest tema esitas mulle kõige rohkem küsimusi Refiti kohta ei, me ei osalenud selles ja kui osalenuks, siis näinuks see dokument teistsugune välja, aga eesmärgiks oli lihtsustada, vähendada bürokraatiat, eriti pidades silmas just VKE-sid. ja loomulikult me toetame eh, teie ettepanekuid koha ja sellepärast ongi meil Eure, eh, aga mille eest me tõesti hoiatame ja meie kogemused näitavad ka seda, et just kõige pisemates ettevõtetes väga suur on just krooniliste ja muude haiguste osakaal. nii et eh, me peame samade meetoditega ju neidki kohtlema, õiguslik alus peab olema kõikidele ettevõtetele ühesugune. suurettevõtete jaoks on meil süsteeme abiks, aga nüüd, mida meil vaja on, ei ole vaja muuta õigusakte, vaid hoopis tugevdada toetust kõige väiksematele ettevõtetele. ja OERAga on meil selline eesmärk seatud. OERAs on meil ka teisi e-instrumente Äh, nimelt me kogume ja esitame neid e-instrumente, mis on suunatud just kõige väiksematele ettevõtetele ka edaspidi ja me töötame koos ekspertidega erinevates liikmesriikides, et kuidas edasi arendada just neid OIRA e-instrumente me vaatame, kus on kõige paremad instrumendid, mida saaks just kasutada VKE-d. meil on ka veebileht selle kohta ja kindlasti me arvame, et VKE-del saab olema abi sellest. nüüd Eurostati kohta tahaksin ka hea meelega vastata. meie, kui asi puudutab SNR äh, ülevaadet või äh, tööst tingitud haigusi, siis me äh, teeme selle kallal tööd, Eurostat kogub oma informatsiooni, meil siin mingit kattumist ei toimu ja meil on töötajad, kes väga tihedalt Eurostatiga teevad koostööd just, et see äh, kattumine, dubleerimine ära hoida. ja investeeringute plaani kohta ma arvan, et see on väga huvipakkuv arutelu lihtsalt üks näide. Euroopa Liidu tööohutuse töötervishoiu agentuur eh, kohtub kahekümne kaheksa liikmesriigi esindajatega eh, kolm korda aastas, meil on ka oma võrgustik ja väga tihedalt toimub infovahetus just võrgustiku kaudu, nii et me oleme eh, kohapeal olijatele väga lähedal ja kui räägitakse investeerimisplaanidest, siis ma arvan, et väga hea oleks nende võrgustikega maha istuda ja vaadata, kus siis need vajadused lõppkokkuvõttes on, kus on tõesti mõttekas toetada. see on üks mõte, kindlasti on teisigi häid ideid siia lisada, aga meie jaoks on tähtis see, et ükskõik, mida me teeme, me peame liikmesriikide sotsiaalpartneritega võrkude kaudu konsulteerima ja sellest lõppkokkuvõttes tõuseb suur tulu, kui kõik saavad oma sõna sekka öelda, me saame ju kõik ideed niimoodi kokku koguda nendest riikidest. nüüd proua Madlen Serban. suur tänu kõigile, suur tänu kõigile saadikutele, et olite nii kena, kuulasite eh, meid ära ja eh, meile suunavaid küsimusi esitasite jah, ma olen väga tänulik äh, proua Jutale äh, ja tahan tõesti tänada ka sõltumatut eksperti, kes istub minu kõrval ja minu kolleege, kes on selja taga, sest kõik, mida me teeme, on kollektiivne jõupingutus. ja suur tänu ka komisjonile, kes meie juhatust, juhtorganit äh, suunab sellest on ka suur kasu. ma arvan, et sotsiaalne kapital, millest räägiti siin alguses, võiks olla järgmise nelja agentuuri ühiskohtumise teema. võib-olla mitte ainult see küsimus, aga tegemist on väga tähtsa küsimusega. meil on väga palju tõendeid selle kohta, et see, mida me teeme meie partnerriikides, et arenguabi on kõige tõhusam nendes riikides, kus juhtimine, valitsemine toimib. see tähendab seda, et kodanikuühiskond, tööandjad ja töövõtjad ja kohalikud omavalitsused ka on kaasatud ja meie ETF-is saame eh, koondada selle kogemuse kokku ja näidata teistele, millest õppida ja eh, majandus- ja sotsiaalnõukogude loomine kõikides nendes riikides ja nende aktiivne kaasamine poliitikate väljatöötamisse on väga hea mõte, mille kallal me oleme ETF-is töötanud ja kui see teile huvi pakub, siis äh, Äh, palun teiega hea meelega lepime kokku kuupäevas ja arutame seda teemat edasi, kuidas sotsiaaldialoog võiks inspireerida välja töötama avalikke poliitikaid väga erinevates tegevusvaldkondades. jah äh, Tšehhi äh, saadik Euroopa Parlamendis võttis sõna seoses Ukrainaga ja Äh, selge on see, mis ta ütles, et kui ei ole tulu avalikkusele äh, nendest poliitikatest, äh, siis võib-olla tuhandeid indikaatoreid pärast mõõtmaks kasu ei ole sellest kellelgi. nii et tuleb õppida tehtust Tuneesias. ei tohi unustada seda, et Araabia kevad sai alguse ühiskondlikest liikumistest, mida vedasid äh, Äh, ülikooli lõpetanud äh, haritlased, inimesed, kellel oli südamel oma maa tulevik. Äh, ja nüüd me üritame aidata kõiki riike ja vaatame, kuidas nende taotlused, pürgimused isikutena, üksikisikutena lähevad kokku nende võimalustega, mis riigil on ja rändest rääkides. see ei kuulu küll meie mandaadi alla, aga ma palun teil Euroopas samme astuda ka rände küsimuses. tahan öelda, et päritoluriikides saab palju rohkem ära teha, mitte ainult valitsuste kaudu ja eriagentuuride kaudu, vaid ka tööandjad ja ametiühingud tuleb tehtgemistesse kaasata veel enne, kui inimesed lahkuvad ja kui nad tagasi tulevad, siis on samuti vaja edasi nendega töötada ja me eh, hea meelega tutvustame teile eh, meie tulemusi eh, ja järeldusi, ma loodan, et need on kasuks teile teie too töös siin. suur tänu kõigi küsimuste eest ja vastuste eest ja väga sisukate panuste eest. ja ma võin eh, agentuuridele öelda sedasama, mis ma möödunud kord ütlesin teile, kui te siin olite, et tere tulemast tagasi. ja sellega on meie kohtumine lõpule jõudnud, meie järgmine kohtumine on kolmandal veebruaril ja seejärel kahekümne kuuendal veebruaril. aitäh teile!